saanud QNGL-ilt äh, komisjoni liikme äh, kandidaadi ja seda, see võetakse tänases protokollis arvesse ja kui kommentaare ei ole, siis me eeldame, et see kandidatuur on heaks kiidetud. väga hea.